Madame la Presidente, cher Linda. lugupeetud äh, esimees, äh, kallis Linda, lugupeetud külalised, lugupeetud liikmed, äh, jätkame meie istungit, ühisistungit arengukomisjoniga ja tervitan siin Linda Mäkavenit, kes on selle komisjoni esimees lähtudes agressiivsest maksuplaneerimisest äh, ja sellega seonduvast mõjust liikmesriikidele, meie teemaks on agressiivsete maksustamist tagavad äh, tagajärjed arenguriikidele. meil toimub siin kuulamine, mul on väga hea meel äh, ja tänaksin neid eksperte, kes on olnud valmis siia tulema ja sõna võtma ja käsitlema seda teemat hetkel, kus äh, on äh, mitmeid aspekte, mis on teatavaks saanud ja ka lähtudes kuulamisest, kuulamistest, mis on aset leidnud äh, meie parlamendis, rahvusparlamentides, OECD-s ja mujal, äh, oleme me näinud, millist mõju öö, maksustamise vältimine Äh, teatud äh, hargmaiste ettevõtete äh, poolt on tekitanud, millised on selle ta-, majanduslikud, poliitilised tagajärjed sellise nähtumise puhul paljudes riikides. selle tagajärjed ja ebaõiglused leiavad aset liikmesriikides, aga tagajärjed on võib-olla isegi veelgi suuremad maailma tasandil ja sellepärast äh, meile tundus oluline enne äh, töö lõpetamist, lähtudes äh, Arengukomisjoni prioriteetidest, käsitleda see kahetunnine kohtumine täna. praegusel hetkel ma rohkem midagi ei ütleks ja annaksin sõna Linda Makavanile, et kellega me üheskoos juhatame seda koosolekut. aitäh, härra Lamassuur. tegem-, väga oluline on see, et meie komisjonid sellel tähtsal teemal koostööd teeksid, maksu teemal. Need, kes arenguvaldkonnas ei tööta, need võib-olla ei tea, et äh, rahvusvaheline kogukond eelmise aasta septembris on Ähm, käsitlemas ähm, äh, kaks tuhat kolmkümmend aasta kestlikke ähm, jätkusuutlikke eesmärke äh, ja juulis toimus oluline kohtumine Addis Abebas, kus me ütlesime, et me peame paika panema prioriteedid, aga tegema seda lähtuvalt reaalsusest, jah, abi on oluline, erasektor on oluline igasugused rahastamisvahendid peavad arvesse võtma kohapealseid vahendeid ja see aitab järgmisel viiekümnel aastal äh, asju rahastada, see on kõik väga hea, aga kuuldes seda, et mitmed arenguriigid äh,, arenguriikidel on raskusi maksude kogemusi, kogumisi äh, sellepärast ühest küljest hargmaised ettevõtted soovivad madalaid maksumääre eh, juba algusest peale, see on, eh, neid julgustatakse investeerima, eh, öeldes, et maksumäärad on madalad või siis kõik need võimalikud rahad, mida saaks kasutada arenguks, läheb, voolab riigist välja ja läheb arvetele mitte ainult Panamas, aga ka Londonis, teistes paikades siis sellega seoses on väga oluline see, et me teeksime koostööd äh, korraliku äh, ühiskondadele võimalikema maksubaasita lüüa, me tea, luua, me teame seda oma ühiskondadest, meie ühiskonnad on arenenud ja jõukust kogunud lähtudes sellest, et riik saab äh, kasutada neid vahendeid taristu väljatöötamiseks. eelmisel aastal kolleeg Ali Schleim äh, koostas raporti ähm, äh, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta arenguriikides enne Addis Abeba tihtkohtumist. parlament andis sellele laialdase toetuse ja nüüd vajame seda, äh, meil ei ole vaja enam sõnu, vaid meil on vaja tegusid, ma tean, härra äh, Lamsöör, et maksustamise alane erikomisjon kindlasti äh, Ehm, mõjutab seda, kuidas me toimime, OECD on samuti teinud head tööd, aga nüüd on vaja suurt hoogu, avalikkus ootab meilt tegutsemist, nad on tüdinud nende probleemide kuulmisest ja sellest, et juhid ütlevad, jah, midagi peaks tegema, loomulikult on vaja tegeleda aastast aastasse, aga mingisuguseid tulemusi ei tule ja nad leiavad, et on neid, kes maksavad vähe ja võidavad oma raha offshore-ettevõtetes, äh, väga oluline on arengupoliitika tarbeks ja meie usaldusväärsuse tarbeks tegutseda ja mul on väga hea meel, et meil toimub see arutelu, meil toimub kaks äh, ekspertide paneeli ja loodetavasti nad äh, räägivad meile, mis toimub ja mida me saaksime rohkem teha, meil on vaja konkreetseid ettepanekuid. enne kui selle juurde läheme, siis mul on väga hea meel, et siin on äh, härra Manserviisi, Stefano Manserviisi, kes on uus peadirektor. Äh, ta on institutsioonides pikka aega töötanud, aga peadirektoriks sai alles hiljuti. Devco peadirektorides on ka maksustamisega tegelev üksus Addis Abeba eelmisel aastal, kuidas on võimalik edasi liikuda, kuidas tagada see, et koostöö saavutatakse ka komisjoni teiste üksustega selleks, et äh, tegutseda selles valdkonnas, palun? suur tänu, esimees, lugupeetud äh, äh, esimees, väga hea, mul on hea meel siin viibida ja väga palju otsuseid tehakse jooksvalt, igal juhul tahan öelda, et me oleme sellele teemale pühendunud ja hea näide selle kohta, kuidas peadirektoraadid tegutsevad ja käsitlevad meie probleeme ja arengupartnerite probleeme. me räägime siin õiglusest, tulust, heast juhtimistavast. seega õige poliitika segu on Äh, see, mis annab meile õiged suundumused. mitte ainult tänase teema käigus on meil vaja, aga ka laiemas perspektiivis on meil palju vaja teha. nagu te ütlesite, siis Addis Abeba tegevuskava ja arenguteemade rahastamine, kestlike eesmärkide seadmine ja sellega seonduvalt põhiteema ja väljakutse tulevikuks puudutab majanduskasvu, vaesuse väljajuurimist ja kestlikku arengut, neid ei ole võimalik saavutada, kui riigid oma äh, avaliku rahastamise probleeme ei suuda lahendada. Panami dokumentide leke leidis aset, mis tõi välja selle, et äh, ja, ja selle ulatuses tegelikult, mis me teada saime, olime, oli juba varemalt aimu enam kui triljon äh, USA dollarit äh, iga-aastaselt ebaseaduslike finantskanalite kaudu liigub ringi. kui võtta nüüd äh, Aafrika mander, kuhu investeeritakse arengu ja juhtimise valdkonda, siis see kadu on circa kuus protsenti SKT-st, mida Aafrika tasandil. see ei ole mingisugune väike näitaja ja seda on vaja käsitleda. nii nagu endine Lõuna-Aafrika president, kes seda paneeli juhatas, ütles, et meil on vaja selgeid teemasid, kuida-, selgeid viise, kuidas probleemi käsitleda. parim äh, näide selle kohta, meie koostöö kohta ja ainus viis, kuidas olukorda lahendada, on üleilmselt ja koordineeritult tegutseda. see on ainus viis, me ei saa rääkida äh, teist ja meist, vaid äh, me peame tõesti leidma sellise õige tasakaalu. nagu te teate, siis komisjon koostas hiljuti dokumendi äh, Parem kogumine ja parem kulutamine, selleks, et rohkem koguda tõhusamalt, tõhusam maksupoliitika mis oleks paremini defineeritud ja välja öelda see, kuidas neid vahendeid kasutada. see rohkem kogumine ja parem kulutamine on seotud ka teatisega, mis me vastu võtsime kaks tuhat kümme aastal maksunduse ja arengu valdkonnas ja see on hea koostöö baasiks olnud. seega me ei alusta tööd äh, praegusest hetkest, jah, loomulikult meie kogemus on piiratud, aga meie pühendumus on selge, et tulevikus paremini tegutseda. nagu öeldud, selleks, et paremini, et rohkem koguda, puudutab äh, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise lahendamist, tõhus äh, äh tulude kogumine on vajalik investeeringuteks me näeme siin selget äh, seost enda ja teiste riikide vahel, lähtudes kahest põhimõttest. üks, me peame üles näitama äh, eeskuju ja teisest küljest äh, ülemaailmse partneriks olemine. jah, eesmärgiks olemine, kõik peaksime olema alandlikud ja tasakaalukad meie jõupingutused puudutavad seda, et Euroopa tasandil rohkem reguleerida olukorda Euroopa Liidu äh, maksustamise vältimise vastane pakett, millel on ka välismõõde, üritab Euroopa Liidu maksupoliitikat kooskõlla vii- ja arengupoliitikat kooskõlla viia selleks, et ühine lähenemine leida. see on enam kui poliitika äh, sidusus, see on aktiivne poliitika, et asju muuta, me ei kontrolli siin seda, mida me teeme, vaid me kombineerime seda, mida me teeme enda jaoks ja mida on vaja teha selleks, et äh, üleilmses partnerluses kaasa lüüa. peatselt käivitame me äh, arutelu liikmesriikide ja siduspartneritega selleks, et hinnata maksupoliitikate äh, mõju arenguriikidele, lähtudes hea juhtimise põhimõttest. nüüd, mis puudutab üleilmset partnerlust selleks, et rohkem koguda ja paremini kulutada, puudutab kümnet valdkonda, meil on vaja maksustamise valdkonnas eh, tegutseda ja, ja rahvusvahelisel tasandil luua kaasav lähenemine kaasamine ei ole millegi tulemus, vaid eh, see on protsess Addis Abeba maksualgatus koos meie arengupartneritega selleks, et äh, toetada seda kahte tasandit, äh, siseriiklikul tasandil vahendite kogumine ja, ja läbipaistva äh, maksusüsteemi loomine. rõhutan seda teist punkti sellepärast, et maksutulu on väga oluline, aga riigi rahade haldamine ja maksumaksjate raha haldamine arenguriikides on sama suur väljakutse, sest see nõuab head juhtimist, eh, kus küsimus ei ole ainult määrades, vaid vastu, institutsioonide vastutuses maksumaksja ees. maksumaksja eh, definitsioon on liiga pikka aega arenguriikides olnud eh, mõiste, mis on jäetud kõrvale vahetevahel äh, lähtutakse ühest, teinekord teisest, aga see mõjutab seda, et nende riikide kodanikud peavad olema teema definitsiooni keskmes. me oleme selle platvormiga tööd teinud ja me tahame seda käivitada äh, maksukoostöö, äh, me teeme koostööd G kahekümnega ja teistega selleks, et vastavad käsiraamatud läbi, me teeme koostööd OECD-ga selleks, et uus kaasav raamistik äh, luua, lähtudes ähm, äh, Pepsi teemast, me teeme koostööd IMF-iga selleks, et luua partnerlus mitmetes programmide raames, eriti mis puudutab usaldusfondide äh, teemat ja maavarade haldamist aastaid tagasi Euroopa Komisjon tegi algatuse, mis puudutab kaevandussektorit. see oli tol hetkel üsnagi uuenduslik lähenemine ja nüüd me plaanime laiendada seda teistesse valdkondadesse. see on seotud lisandväärtuse tekitamisega ja tehes seda ka hea juhtimise kaudu, hea haldustava kaudu. ja lõpetuseks nagu ma alguses ütlesin, see ei ole mitte ainult uus valdkond, uus viis, kuidas asju korraldada, vaid see on ka viis, kuidas maailma tasandil äh, asju korraldada ja see on äh, aastatuhande eesmärkide keskmes, me ei hoolitse mitte ainult teistest, vaid enda eest, vaid hoolitseme teiste eest vastasel korral me ei ole usaldusväärsed, me lähtume sellest, mida me senini oleme teinud ja üritame veelgi enam tugevdada meie partnerlust parlamendiga selleks, et üheskoos leida tõhusaimad viisid selle nähtuse, mis on veelgi laiem, tegemist on struktuurse teemaga, mille vastu saab võidelda struktuursel tasandil, seega võite meile loota, lootma jääda ja me kasutame oma võimalusi, kogemuse selle teema käsitlemisel ja teha siis seda maailma tasandil, aitäh! suur tänu, peadirektor, aitäh selle tutvustuse eest, see oli väga põhjalik ja edu äh, uues ametis. ja nüüd äh, tahaksin ma avada arutelu meie esimese paneeliga nagu proua McCavan ütles, meil on, toimub kaks paneeli, mina juhatan arutelu esimeses äh, paneelis ja Linda teises. esimeses paneelis kahjuks härra Patrick Oloma äh, finantsvolinik Aafrika Liidust ei saanud tulla ta on haige, ta ei saanud lennata, aga siiski on meiega kolm ek pädevat eksporti ja meil on väga hea meel selle eest, et nad siin on. proua Diavoris, kes on Nairobi ülikoolist, tema eluloo kirjeldus näitab, et tegemist on inimesega, kellel on väga pikad kogemused nii Ruandas, Lõuna-Aafrikas, Viena, Viinis, Lancasteri ülikoolis Ühendkuningriigis, Norras ja nii edasi. härra Manuel Montes, kes töötab Lõunakeskuses Genfis, kes on äh, teinud nii teadustegevust kui ka professorina tegutsenud paljudes riikides, näiteks Sri Lankas, Filipiinidel, Honolulus, Singapuris, Helsingis ja saanud hariduse Stanfordis. ja proua Aurore Chardonnay, kes äh, on äh, meie juures ka varem käinud, kes on Euroopa poliitika nõunik äh, Oxfamist, me oleme Oxfami esindajatega kohtunud äh, paljudes riikidega, kus äh, meie komisjon on käinud Euroopa Liidus ja eelmisel nädalal ka Washingtonis. proua Chardonnay on äh, töötanud nii professorina kui ka riigisekretärina ja naiste õiguste küsimuses Prantsusmaa valitsuses ja teen ettepaneku, et meie sõnavõtjad kui nad sellega nõus on, piirduksid viie minutiga selleks, et äh, teemasse sissejuhatus teha ja pärast seda anname sõna äh, meie kahe komisjoni liikmetele. proua Warris, palun, teil on sõna. Merci beaucoup um,. But, okay. uh, well, thank you very much. aitäh suur tänu kutsumast, mul on tõesti väga hea meel täna siin olla ja suur tänu mulle antud kõne eest. mina katsu-, lühidalt rääkida just välisest strateegiast ja kuidas see võib arenguriike mõjutada. ja ma tahaksin rääkida oma uurimistööst, mis puudutab Keeniat, et kuidas maksuseadused mõjutasid äh, meie olukorda enne rahvusvahelist maksustamise reformi protsessi ja pärast. selle aasta jaanuarikuus ma selle uuringu avaldasin, seal räägitakse ka sellest strateegiast, mis avaldati ja teie oma strateegias keskendusite just läbipaistvusele, informatsioonivahetusele ja õiglasele maksukonkurentsile. miks sellest kõigest valitsuse tasandil räägitakse? eelarve puhul valitsuse volitus on palju laiem kui see, mis puudutab teie strateegiat. siin räägitakse ka tõhususest, mõjust, eelnevalt seda siin ka mainiti, samamoodi peab see olema õiglane ja samamoodi peab olema see ka äh, Äh, kontrollitav, tuleb aru anda, vastutustunne peab olema äh, samamoodi sisse kirjutatud, täpselt samamoodi nagu ka läbipaistvus nii et mida me siin peaksime toonitama, eelnevalt räägiti siin sellest, et riigiabi mõjutab äh, kolmandaid riike ja tõesti on väga tähtis, et selle küsimusega liigutakse edasi ja mul on väga hea meel kuulda, et üks riik on just ka vastavalt sellele oma vahendeid investeerimas tegelikult ma jätaksin täiesti välja selle, et kogume rohkem ja kulutame paremini. ma jätaksin selle kas-, kasutamise osa ära ja keskenduksin just kogumisele, nimelt Aafrika riikides äh, meil väga hästi kulutada ei osata, kui me tõesti toonitame ainult äh, kogumist, siis tegelikult äh, kulutamine jääb välja ja korruptsioon seal äh, õitseb edasi. Adise tegevuskava, mida siin ka mainiti, räägib ka väga palju sellest. ma leian, et äh, hea valitsemise platvorm on väga hea meel, aga siin ei ole selliseid parameetreid sees nagu see, et kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid võivad õõnestada teiste riikide valitsustavasid äh, oma tegevuse kaudu, nii et ma arvan, et see arutelu, mida siin eelnevalt välja toodi, et me peaksime vägagi selgelt aru saama, millised on Euroopa Liidu parameetrid hea tava, valitsemise tava osas ja milliseid valikukriteeriumeid kasutatakse nende nime, riikide jaoks, mis siis pannakse musta nimekirja või siis mitte täpselt samamoodi tuleb vaadata ka riikide võimekust ja ma tahaksin sellest natukene rohkem rääkida Keenia äh, Äh, näitel. Keenia on üks äh, viiest riigist, kus räägitakse keskmise sissetulekuga riigist äh, Aafrika mandril. meie olukord on natukene teistmoodi kui väga paljudes vähearenenud riikides. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me üritasime Unileverit näiteks kohtusse kaevata, me kaotasime selle juhtumi seda sellepärast, et meil ei olnud andmebaasi, meil ei olnud äh, kaubanduse võimekust. kahe tuhande neljandast aastast on väga palju just äh, Maksuameti ametnikke koolitatud. OECD on väga palju rahastanud äh, meie, meie maksuametnike koolitamist. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli meil teine kohtujuhtum, Karutuuri juhtum. see on väga tähtis, sellepärast et tegemist ei ole äh, mingi kaasaegse põhjamaise hargmaise ettevõttega, tegemist on India ettevõttega varem tulid meile põhja poolt hargmaised ettevõtted, kes tegelesid agressiivse maksustamisega, aga nüüd tuleb meil neid igalt poolt ja kui me seda süsteemi ei paranda, siis üha rohkem neid tuleb ja teevad seda, mida juba eelnevalt on tehtud ja mis pole väga eetiline. pärast Karuturi juhtumit, see ei ole veel lõpetatud äh, aga maksuametnikud on öelnud, et on veel kolm ettevõtet, Äh, mis on siin tegelenud äh, illegaalsete äh, ülekannetega ja sellel on tõesti ilmselge doominoefekt, siin on ka meil mõned näiteks Ühendkuningriigi ettevõtted, aga sellest ma ei tahaks siin praegu rohkem rääkida. me teame, et Ühendkuningriik praegu on oma seisukohta muutnud ja annab meile rohkem informatsiooni, aga meil on ka Saksamaa ettevõtte juhtum äh, ja nad on öelnud, et maksuametnike nõutud informatsioon läheb kaugemale automaatsest äh, informatsioonivahetussüsteemist. nii et meil on küll läbipaistvus, aga sellest ei piisa, sellepärast et erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid suhtuvad Keeniasse väga erinevalt isegi sarnade, sarnaste stsenaariumide puhul. meil on ka Aafrika hargmaised ettevõtted, ma mainisin Indiat äh,, aga meil on ka Nigeeria, Keenia, Lõuna-Aafrika, Egiptuse äh, ettevõtted, äh, mis muutuvad üha rohkem hargmaisteks nii et maksualane konkurentsivõime ei ole mitte ainult äh, äh, probleem, vaid ta muutub ka järjest keerulisemaks ja mitmetasandilisemaks ja kui meil on väga selged in-, väga ebaselged infovahetusmeetmed, siis see teeb olukorra veelgi raskemaks. näiteks Keenia puhul ei tähenda see mitte ainult seda, et me saame informatsiooni, vaid see tähendab ka seda, et meie hakkame andma informatsiooni. nii et ma tõin siin välja selle, mis minu arvates on lahendamata Äh, küsimused hoolimata sellest, et Pepsiga on siin olukorda üritatud juba lahendada. üks kõige tähtsamaid ja suuremaid probleeme on see, et äh, maavarade kaevandamine ei ole siia kaasatud ja sellega tuleks rohkem tegeleda. peale selle on meil probleeme veel siirdehindadega, meil on ikka veel probleeme, et ametnikud ei tea, milliseid äh, Äh, süsteemi kasutada. Pepsis ei räägita mitte midagi allhankest, see tähendab seda, et allhange äh, võtmine laieneb peale selle äh, meil juhtumite lahendamine kestab kaua, küll enam mitte viis või kuus aastat, aga kaks või kolm aastat, ikka veel ja peale selle on meil probleem ka äh, Eh, erinevate andmebaasidega, PricewaterhouseCoopers kasutab ühte, teised audiitorettevõtted teist, eh, meil on väga palju ka reguleerimata ettevõtteid, eh, mis ei ole väga aktiivsed samamoodi ei ole meil piisavalt raamatupidamisettevõtteid, äh, peale selle ka jurisdiktsiooniga on probleeme, maksuettevõtetega, nii et tegelikult meil on võimekuse probleem tegelikult igal pool. ja see on põhimõtteliselt kõik, mida tahtsin teile öelda, aitäh! Thank you very much, madam uh,. Je donne la parole au... suur tänu ja järgmisena saab sõna ähm, professor Manuel Montes viieks minutiks, palun. okei okay. uh,, thank you very much, I am very honored to aitäh, mul on väga hea meel äh, Euroopa Parlamendis äh, sõna võtta. mina töötan Lõunakeskuses South Centers, see on äh, valitsusvaheline asutus arenguriikides. me oleme justkui OECD, aga me, me me koostame, meie, meie meeskonnas on kakskümmend inimest, me töötame Genfis viie, viiekümne kahe, meie liikmeks on viiskümmend kahe, kaks riiki ja kui mitmed suured riigid, Hiina, India, Brasiilia. OECD-s on ainult kolmkümmend neli riiki, ehk siis meie öö, organisatsioon on veelgi laiem. väga oluline on siinkohal öelda, juba alguses välja öelda, et me peame tagama selle, et arenguriigid öö, saavad äh, vajalikud vahendid äh, kestlikuks arenguks ja peaks olema kõigi, äh, kõigi prioriteediks. ja aastatuhande eesmärgid on kõigile olulised. nagu öeldud, siis üks suurimaid piiranguid eesmärkide saavutamisel on see, et arenguriigid ei suuda piisavalt vahendeid ise rakendada selleks, et vajalikku investeeringuid tagada taristusse, haridusse, tööstuse arengusse, mida nad vajavad ja seega paljudel äh, juhtudel sõltuvad nad äh, välisinvesteeringutest. üks olulisemaid uuringuid äh, Aafrika kohta mainib seda, mis puudutab ebaseaduslikku rahastamist ja see sõna ebaseaduslik on väga oluline. see on illicit, mitte illegal ehk siis äh, see näitab seda et, et kuuskümmend protsenti vastavalt nende arvestustele rahavoogudest, mis oleksid olnud maksuametitele kättesaadavad Aafrikas, on seaduslik, äh, ebaseaduslikult kolmkümmend viis protsenti on seaduslikud, ebaseaduslikud puudutavad salakaubandust äh,, äh, ja muid variante näiteks seaduslikus hulgas, aga on tegemist ka dumpinguga, mida OECD tahab ähm, muuta. topeltarved ekspordi puhul. mina elan Šveitsis, äh, Šveits on üks äh, suurimaid vase eksportijatest. aga samas äh, väga palju ekspordime me ka šokolaadi, kuigi me kakaod ei äh, tooda aga Vase puhul on tegemist olulise abi, äh, ähm, valdkonnaga, see, osa sellest toodetakse Zimbabwesse, müüakse Šveitsi firmadele, mitte turuhindadega. ja küsimus on selles, kuidas see, mis praegu on äh, seaduslik äh,, muutuks äh, ebaseaduslikuks, kuidas seda reformida, et riik nagu Sambia saaks oma vast-, kõrge äh, maailmaturu hindadega müüa, mitte sellest allpool, äh, nagu praegu Šveitsile. ja üks äh, probleem on selles, et Sambia maksumäär on kõrgem kui Šveitsist eksportiva ettevõtte oma. kuuskümmend protsenti on osaliselt ebaseaduslik, sest see on enam kui äh, see, mida nad, äh, Maksuamet eeldab, et ta suudab koguda. üks suurimaid pettumusi äh, Addis Abeba konverentsilt oli see, et arenguriikide poolt oli suur ettepanek selleks, et luua valitsustevaheline komisjon kõik need osaliselt ebaseaduslikult äh, rahavood äh, ja need standardid on määratletud ainult OECD-s ja kolm, kuna seal on ainult kolmkümmend neli liiget ja sekretäriaat vastutab nende riikide ees, siis äh, päevakord peab olema vastuvõetav kõigile nendele liikmetele ja igasugused äh, vastuväite korral kas või ühelt liikmesriigilt tekiks äh, probleem. ja nagu kolleeg siin juba mainis, siis kaks-kolm olulist äh, teemat äh, näiteks Pepsi puhul ei saanud tuult tiibadesse. lisaks ka tehnilised teenused, et riigid suudaksid kontrollida Äh, tegevust hargmaiste ettevõtete maksustamise puhul ja lõpuks siis ka kaevandusvaldkond, näiteks jällegi Sambia näide. meie jaoks on kõige olulisem, äh, et oleks vastav nägemus OECD-s, et laiendada, kuidas need äh, reeglid kujundatakse ja käsitleda neid laiemas kontekstis, mitte ainult oma liikmete lõikes kes seisab oma liikmete huvide eest, aitäh! Ah, suur tänu, järgmisena proua Chardonnay. Ah, jah, many thanks for inviting me to speak today. aitäh, et mind kutsusite täna siia, kõigepealt äh, räägiksin paari sõnaga Oxfamist, mis on äh, ähm, mittetulundusettevõte ja maksustamise puhul me võitleme tõesti ka ebavõrdsuse vastu ja see on väga tähtis siin kõikidel riikidel on see ühiseks äh, eesmärgiks ja ma tahaksin veel ka lisada, et mind huvitab ka see maksuplatvorm ja see, kuidas me üritame siin vähendada lõhet Aafrika ja Euroopa riikide vahel. sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Komisjon töötas välja selle välistrateegia just tõhusa maksustamise jaoks. selle strateegia esimeseks elemendiks on see, et vaadatakse üle hea valitsemise tavad ja kriteeriumid ja ma tahaksin toonitada, et otsustajad siin Euroopas keskenduvad salastamisele aga meie leiame, et meil on siin ka ettevõtete maksuparadiise, millega ei ole piisavalt hästi tegeletud ja meie usume, et komisjon peaks rohkem keskenduma ka äh, tõhusale maksustamisele seda küll tehakse, aga mitte piisavalt. siin on liikmesriikidel ei jää mitte midagi üle, kui äh, äh, ühineda võitlusega maksudest kõrvalehoidmise vastu, selle asemel, et pidada maksusõdasid. ja tegelikult äh, ja see, mida ma praegu ütlesin, ei olnud üldse mitte minu enda omad, vaid need tulid proua Lagardilt. nüüd äh, komisjoni strateegia puhul tuuakse välja hea valitsemise tavad ja meie tegelikult kardame, et äh, põhiliselt hakatakse Pepsi, OECD-s välja töötatud Pepsi kriteeriumeid pigem äh, rakendama Aafrika riikide puhul. väga huvitav äh, selle strateegia puhul äh, on see nimekirjade koostamine, siin mainiti täna juba musta nimekirja, aga ma mainiksin teile, et selline protsess ei ole mitte midagi uut ja sellelt pildilt te näete, et kahe tuhandendast kuni kahe tuhande üheksanda aastani, tegelikult kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ajalehtedes kogu aeg kirjutati sellest mustast nimekirjast. nüüd me ei saa hakka kope-, hakata kopeerima seda, millega oleme varem juba äh, välja kukkunud. meile ei meeldi musta nimekirja mõte, meie leiame, et see protsess peaks olema pigem loomulik äh, ja me ei peaks keskenduma mitte ainult äh, läbipaistvusele. ja see on ka väga kasulik, ma arvan, teie raporti jaoks, sest ma nägin, et äh, seal oli päris mitu osa, kus viidati mustale nimekirjale. peale selle tuleks kaasata ka ohtlikud maksustamistavad äh, paljudes riikides neid nimelt kasutatakse ja need on mõeldud ainult äh, selleks, et rikaste ettevõtete äh, makse vähendada. me, komisjon on välja toonud äh, siin äh, agressiivsed maksutavad välja ja tegelikult praegune Euroopa Liidu eesistujariik, ka see on tegelikult maksuparadiis vähemalt teatud tõlgenduste kaudu ja sellepärast äh, me peaksime siin võib-olla koordineerima seda tegevust ja keskenduma ka äh, Euroopa Liidu enda probleemidele samamoodi. Äh, veel üks element, mille ma tahaksin välja tuua, on see, et äh, mustadesse nimekirjadesse kandmine ei pruugi alati aidata, kui ettevõte sinna pannakse, siis see tegelikult ei pruugi mitte midagi muuta, eriti kui on veel tegelikult veelgi ohtima, ohtlikumaid äh, maksuparadiise. ja me peaksime mõtlema selle peale, et arenguriigid ei saaks nii-öelda kaks korda kahjustatud. siis äh, praegune protsess tundub juba praegu olla liiga politiseeritud. must nimekiri on tõhus ainult siis, kui meil on objektiivsed kriteeriumid nii et kui ainult Euroopa Liidu liikmesriigid on kaasatud sellesse protsessi, siis ilmselgelt nad peavad oma huvisid kaitsma ja kes saaks neid selles süüdistada, aga meil on tegelikult vaja kõiki osapoole ja me loodame siin Euroopa Parlamendi peale, et töötataks välja ka selle kohta kriteeriumid. ikka ja jälle jäävad üle riigid, kes ei soovi koostööd teha ja must nimekiri saab tõusule ainult siis, kui on sanktsioonid mõned riigid kohe kindlasti on valmis ka oma mainet kaitsma, aga me oleme näinud viimaste skandaalide puhul, et sellest üksi ei piisa. veel üks asi, mille tahtsin välja tuua. Euroopa Liit peaks kõigepealt oma koduõuel korra paika panema. ei saa rünnata ainult neid riike, mis ei ole liitlased või mis ei ole Euroopa riigid ja kui tõesti nimekiri äh, tuleks kokku panna, siis tuleks sinna panna ka USA seda ei ole öelnud mitte mina, vaid Juncker ise ütles seda peaministrina kahe tuhande üheksandal aastal, nii et see on ka päris huvitav fakt. nii et äh, ka must nimekiri võib olla väga poliitiline, ma võin ka teile saata lingi sellele artiklile, mida ma kõigest paar päeva tagasi lugesin. nii et see oli see, mille tahtsin välja tuua, on terve rida muid küsimusi, mida tahaksin teiega arutada, tahan teie tähelepanu juhtida ka ECOFIN-i homsele kohtumisele aga ma arvan, et meil on vaja säilitada ka aega küsimusteks ja seda on, aega on siis hiljem rohkem, aitäh! väga hea, aitäh meie kolmele panelistile nende märkuste ja, ja viljaka arutelule. minu poolt kõigepealt kaks isiklikku kommentaari. mis puudutab mustade nimekirjade teemat, siis me rääkisime sellest ka tänase koosoleku alguses, tegemist on delikaatse teemaga. ja proua Chardonnay viitas sellele samuti. ühest küljest on selge, et need niinimetatud äh, koos, mittekoostööaltid äh, jurisdiktsioonid Äh, vajavad karistamist, nii nagu ütles ka proua Chardonnay, need on vaja välja tuua ja neid on vaja karistada, sest muidu ei ole sellest kasu. see, et äh, mingil troopilisel saarel on äh, halb maine, võib-olla ei oma nagu nii suurt tähtsust. aga te samal ajal, kui maailmas ringi reisida, siis näeme, et maksuparadiiside mõistet tõlgendatakse väga erinevalt Washingtoni jaoks on Iirimaa maksuparadiis just tänu sellele määrale, mis on kaksteist koma viis, kui rääkida kolmekümne viiest protsendist föderaaltasandil USA-s, on Iirimaa maksuparadiis, aga see ei ole samas asi kui Neitsi saared äh, ja mõned ütlesid meile, et musta nimekirja koostamine on diplomaatiline halb unenägu. ja aitäh teie seisukohtade eest. ja vaatame, mida selle kohta veel hääletame. see, mida härra Montes ütles OECD kohta, ma tahaksin tervitada OECD rolli, sest on selge, et nii, nagu härra Montes ütles, siis OECD äh, koosneb kolmekümne neljast liikmes ja kõik OECD seisukohad äh, ja soovitused võetakse vastu ühehäälselt, aga osadel teemadel, nagu ka peasekretär on öelnud, näiteks hargmaiste ettevõtete maksustamise osas on OECD soovinud äh, teha koostööd, nii nagu ka Pepsi äh, tegevuskava maksimaalsete arvu riikidega, osa neist äh, G kahekümne liikmed, kes ei ole OECD-s, aga ka arenguriikidega, kes ei ole OECD riik, liikmed mina tegin äh, peasekretärile ettepaneku, et me korraldaksime parlamentidevahelise konverentsi sellel teemal ja kutsuksime kohale rahvusparlamentide liikmed kõikidest äh, riikidest, kes on äh, oma panuse andnud see on üks suhteliselt uus ettepanek, me ei ole senini suutnud seda korraldada aga tegemist on ühise ettepaneku, mida, mille üle me mõtleme nii Euroopa Parlamendi poolt kui ka OECD poolt, selleks, et kui ajaloolistel põhjustel selline korraldus, kui me lähtume põhimõttest, et seal on vaid kolmkümmend neli liiget, üritame käivitada äh, sellise võimalikult laialdase kaasamise ja ma paluksin nüüd järgmistel sõnavõtjatel pääduda kahe minutiga. ja Fabio kõigepealt vabandust, ma ei ole harjunud esimesena sõna võtma ja see on üsnagi muljetavaldav. kõigepealt äh, aitäh selle väärtusliku panuse eest ja ma tahaksin öelda, et lisaks Junckerile ütles ka USA uurimiskomisjoni esindaja seda eelmisel nädalal eelmisel nädalal ei väljendatud seda ka USA-s meie kohtumisel niivõrd selgelt. me kuuleme tihtipeale seda, et et paljudel arenguriikidel ei ole piisavalt tehnilist võimekust selleks, et andmeid vahetada. kuidas teie näete, kui paljud, paljusid riike see mõjutab ja lähtudes sellest probleemist, kui kasulik oleks see avalik riigipõhine äh, Äh, aruandlus, mitte siis see must nimekiri selleks, et tuvastada, kus hargmaised ettevõtted äh, olukorda ära kasutavad äh, arenguriikides ja kui teil on aega ja kui minul on veel aega, siis milliseid täiendavaid läbipaistvusmeetmed oleksid võimalikult kasulikud arenguriikidele selleks, et arvestades äh, Panama lekkeid ja teisi, kus on äh, välja toodud äh, arenguriikide roll, siis kuidas te seda kommenteeriksite? aitäh, Fabio. Ashley Fox, palun. suur tänu, esimees. mina sooviksin samuti tänada meie tänaseid paneliste, mul on kaks küsimust teisele kõneleja, kes rääkis Sambia vasest mitmel korral viitas ta sellele, mis on nii-öelda need ebaseaduslikud ja mis on osaliselt ebaseaduslikud. Inglise keeles äh, on need sõnad äh, sünonüümid illicit ja illegal, ma ei saanud täpselt aru. ehk siis äh, need on omavahel paralleelselt kasutatavad sõnad, kas te võiksite seda olukorda paremini selgitada? teiseks rääkisite probleemidest, mis Sambias on äh, selleks, et saada maailmaturu hinda vase eest. kas see on üldse seotud mingisuguse riigi maksupoliitikaga, sest mind üllatab see, et maksupoliitika takistaks riiki või ettevõtet äh, toormaterjali turuhinnaga müümast, kas võiksite ka seda selgitada täpsemalt? aitäh, Linda, ja ma tahtsin ka samuti selgust Sambia küsimuses, ma tahtsin täpselt teada, millega on tegemist. kui ma olin Addis Abebas, siis toimus meil pikk arutelu ka selle üle, kes maksukomisjoni lähevad. ma tahtsin siin veidi väljakutsuvalt käituda kui aastaid äh, valitsusevahelise komisjoni äh, loomisele keskenduda ja, ja selle tulemusi oodata, miks arvata, et OECD suudab rohkem äh, midagi ära teha, sest ÜRO puhul me näeme, et paljudel võib-olla ei ole huvi teemasid lahendada, sest ausalt öeldes nemad saavad kasu sellest osaliselt ebaseaduslikust olukorrast, kas siis ei teki oht, et me lihtsalt keskendume struktuuridele, mitte tegevustele ja me peaksime enam keskenduma sellele, et kui raha liigub välja äh, arenguriikidest nendesse piirkondadesse, kus see on turvaline, siis see läheb nii-öelda nendesse maksuparadiisidesse, see ei liigu äh, teistesse arenguriikidesse, sest nende valuutad ei ole midagi väärt kas me peaksime keskenduma struktuuridele või pigem Euroopa Liidu õigusloomele või riikide õigusloomele, et asju muuta, aitäh! aitäh ja pöördun nüüd panelistide poole, annan teile kaks minutit aega kõigile, et vastata. okei okay.. And I will speak in my native language, french. ma räägin oma emakeelt prantsuse keelt, selleks et siin ka keeles mitmekülgsust tagada. ja ma tahaksin vastata sellele, mis puudutab automaatset teabevahetust ja avalikku aruandlust jah, kõik riigid, eriti arenguriigid, äh, omavad teatud võimekuse probleeme, ka Euroopas on probleeme, näiteks Prantsusmaal, kust mina olen pärit, siis on äh, ametikohti äh, kärbitud ja selleks, et kõik, mis peaks olema läbipaistev äh, ja andmevahetusega seonduv, on mõjutab ettevõtteid, sest kõik teavad, et äh, tekib juurdepääs nende andmetele ja see ei meeldi neile ja samas ei tohi alahinnata ka vabaühenduste mõju äh, nii arenenud kui arenguriikides selleks, et nõuda vastutust äh, eliidilt ja valitsusest. ja sellepärast on meil vaja avalikku aruandlust, mul ei ole väga palju aega Äh, kõigest rääkida siin, äh, mul oli ka riigipõhise aruandluse kohta oma slaid ja selle kohta ütleksin, et see ei pea olema seotud selle musta nimekirja algatusega, mida me nägime Euroopa Komisjoni ettepanekus, sellepärast et tegemist on diplomaatilise äh, nimekirjaga, kus ei saa kindlasti olema väga palju infot ja see ei ole mingisugune avalik aruandlus selles mõttes, kus oleks andmed kõikide jurisdiktsioonide kohta ja teisest küljest see avalik aruandlus on põhivahend selleks, et astuda välja maksuparadiiside vastu ja minu arvates on see veelgi võimsam kui see automaatne teabevahetus, aitäh! suur tänu, härra Montes! uh,? aitäh, härra esimees. üritan vastata küsimustele, mis oli otseselt suunatud mulle. ma arvan, et see sõna illicit äh, oli vägagi teadlik valik äh, valik, kui see küsimus viis aastat tagasi suureks paisus see, mida üritati välja tuua, oli see, et on väga palju praktikaid, mis on suunatud maksudest kõrvalehiilimisele ja mis on tegelikult täiesti legaalsed ja üheks näiteks on ka see ja OECD on äh, kogu aeg on alati nõudnud äh, eraldi üksuste põhimõttest kinnipidamist ja see tähendab seda, et maksuamet peab, peab siis kontrollima, milliste hindadega tehinguid tehakse, kas need on ikkagi kommertshinnad. ja kui Maksuametil ei õnnestu kinnitada, et hinnad on õiged, siis kasutatakse seda OECD pikendatud käe põhimõtet ja Sambia filiaal on tegelikult äh, täiesti eraldiseisev sellest äh, peakorterist äh, Šveitsis. kui Maksuamet ei ole võimeline Sambia ametivõimudele kinnitama, et vaske müüakse äh, allapoole turuhindu, siis on tegemist ju maksuküsimusega. meil on kaks ettevõtet, üks Sambias, teine Šveitsis ja siis tekib siin maksukohustuse küsimus. nii et tegemist on täieliku äh, legaalse viisiga, sest maksuametid ei ole võimelised tõendama, et vaske müüaks, müüdi liiga madala hinna eest tõesti väga raske on selliseid asju äh, välja selgitada. nüüd maksukomisjoni küsimus. Äh, enne kui ma ÜRO-st äh, lahkusin, olin ma ka seal maksukomisjoni liige, neil on oma mudeel, oma mudel, aga see on hoopis teistsugune. tegemist on aga toimiva mudeliga pool liikmetest nimetavad OECD riigid, tegemist on toimiva äh, komisjoniga, meil toimuvad sarnased koosolekud nagu siin, OECD maksueksperdid on osa sellest komisjonist. nii et äh, nii nagu see ja, ja selles maksukomisjonis on tõesti ka väga kõrged eksperdid, aga nad ei saa teha poliitikaid, nad ei saa neid välja töötada. otsused võetakse vastu poliitilisel tasandil. nii et ekspertrühm teeb kõigest soovitusi. see on ka see, miks, miks äh, arenguriigid ütlevad, et miks on seda tegevuskava hakatud paika panema niimoodi, et täiesti ignoreeritakse sealseid äh, struktuuriprobleeme Äh, arenguriigid ei saa mitte kuidagi OECD otsuseid äh, mõjutada, nii et siin võib-olla peaks natukene rohkem seda ÜRO ekspertrühma kasutama. nii et viisteist aastat läks aega, enne kui OECD sai siidehindade juhised välja töötada, nii et isegi OECD riikide jaoks oli see väga raske. Neil läks liiga kaua aega selleks, et kokku tulla ja ühised standardid välja töötada, nii et see ei ole mitte midagi äh, siin selle kohta, et kui on rohkem riike, siis on võimalik äh, Äh, ka normide üle otsustamine kiiremaks muuta. aitäh, teen ettepaneku, et selle Illiciti ja Illegal sõnade vahel ja Sambia juhtumi puhul äkki te saaksite meile kirjaliku selgituse edastada, et me saaksime teist natukene paremini aru, sest mulle tundub, et see jäi ebaselgeks. Äh, härra, vabandust, proua Boris, palun järgmisena. aitäh tehnilise võimekuse ja vastastikuse info küsimus. infovabaduse seadused äh, on paljudes riikides paigas, aga väga paljudes Aafrika riikides, ma arvan, et ainult üheksateistkümnes riigis on selline seadusandlus olemas ja isegi nendes riikides, kus see seadusandlus on olemas, ei ole tegelikult erisätteid, mis lubaksid äh, teatud äh, maksuandmetele juurdepääsu nii et ükskõik, kas see on avalik või mitte, nii et isegi sellest esimesest sammust loobumine, see, et ei ole seda infovabaduse seadust, muutub valitsuste jaoks väga tähtis, et ei ole mitte ainult juurdepääsu kodanikuühiskonnal, vaid et saab ka siis valitsuse poolelt kontrollida tasakaalu siin on ka ettevõtete registrite küsimus, mis on väga tähtis. viis aastat tagasi ma uurisin seda küsimust, ma vaatasin ettevõtete registrid ja vaatasin, millist informatsiooni on mul võimalik saada ja teatud riikide puhul osad olid väga kaasaegsed, teiste puhul oli seis aga aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus, nii et siin on ilmselgelt probleem äh, riigi inforegistrid, mis peaksid äh, avalikku infot äh, sisaldama, ei ole alati täpsed ja tihti sunnitakse ka neid registreid Äh, kokku panema, samamoodi Sambia puhul on siin salajased äh, lepingud äh, riikide ja ettevõtete vahel, nendel ei ole mitte mingit juurdepääsu meil, me kuuleme neist vahel uudistest ja sellest ei ole mitte mingit kasu, sest see toob endaga kaasa spekulatsioone ja probleeme ja tegelikult parem oleks meil saada juurdepääs nendele andmetele, nii et me räägiksime tõesti faktidest, mis meile on teada. mis puudutab rahvusvahelist äh, maksukomisjoni, siis äh, tõesti, tegemist on väga huvitava protsessiga. paar aastat tagasi avaldati dokument, kus võrreldi topeltmaksustamise kokkuleppeid, mis on OECD riikide riikidel alla kirjutatud OECD riikidega ja siis ka OECD riikidel mitte OECD riikidega. ja selle uuringu tulemuseks oli see, et kui OECD riigid peavad läbirääkimisi topeltmaksustamise osas omavahel, siis nad kasutavad ÜRO mudelit. kui nad aga peavad läbirääkimisi mitte OECD riikidega, siis nad kasutavad OECD mudelit mina vähemalt saan sellest aru nii, et OECD riigid on välja töötanud mudeli, mis sobib neile kõigile üheskoos, nii et ainult teatud arengutasandil on neil võimu tasakaal paika pandud ja siis võib natuke rohkem ära anda või siis, ja siis teisest kohast võita aga võimude tasakaal on tõesti paremini reguleeritud OECD riikide jaoks siis, kui nad kasutavad ÜRO mudelit, sellepärast et see on õiglasem. ja ma arvan, et see puudub üleüldiselt demokraatliku defitsiidi probleemi, mis on OECD-s olemas, niikaua kui ei ole ühiseid aluseid selle arutelu jaoks ja isegi kui te äh, toote välja selle võrdluse. ma arvan, et parlamentidevahelisele konverentsile ei tohi, peaks mitte ainult kutsuma neid äh, riike, mis on sinna kaasatud, vaid ka teistelt peaks küsima, miks nad ei osale selles süsteemis ja ma arvan, et me saaksime sealt väga selged vastused. aitäh, see oli väga huvitav kommentaar ja väga huvitav näide. selle arutelu lõpuks annan sõna meie raportöörile Jeppele ka mina alustan sellest, et tänan meie eksperte, me saime väga huvitavat informatsiooni, arutelu oli väga huvitav ja ma tõesti soovin, et meil oleks rohkem aega, et katta kõiki neid küsimusi, millega me siin tegeleme. siin on tõesti väga palju erinevaid küsimusi ka meie komisjoni jaoks mul ei ole tõesti võimalik siin kõike kommenteerida, aeg on otsas, aga ma panin kõik kirja, suur tänu teile selle info eest tahtsin Euroopa Liidu poolt öelda veel seda, et me ei tohi ära unustada, et meil on ka suur vastutus, me peame tagama oma poliitikate järjekindluse. nii et kui me räägime maksupoliitikast siin, siis me peame hoolitsema eh, ka selle eest, et eh, arengu eh, riikidega oleks arvestatud ka arengupoliitika väljatöötamisel ei ole mõtet sellele, et me siin kaubanduslepinguid sõlmime või anname arenguabi ühelt poolt ja teiselt poolt on meil siin äh, korrapoliitilised probleemid, äh, mille pärast me tegelikult kolmandate riikide sissetulekut äh, neilt nii-öelda ära varastame ähm, maksudest kõrvalehoidmine, olgu ta siis legaalne või mittelegaalne, see on suureks probleemiks kolmandate riikide jaoks, ka see probleem tuleb lahendada, sest sellepärast, et see mõjutab ka väga palju arenguabi andmist ja kaubanduslepinguid, nii et äh, selle peale tuleks ka mõelda. veel küsimusi, mida te tõstatasite? panin kirja et Euroopa Liit peaks rääkima OECD ja ÜRO raamistikust äh, topeltmaksustamise lahenduste äh,, vältimise lahendustest, sest kui meie siin äh, lööme jõudude, jõud tasakaalust välja meie partnerite puhul, siis see tegelikult ei ole äh, kooskõlas võrdse partnerluse põhimõttega. ÜRO mudelit kasut-, toetame, sellepärast et see meie jaoks parem, nagu nüüd välja tuli, aga siin on siis tegemist ilmselge probleemiga, sellega tuleb tegeleda ja meil on muidugi vaja ka rohkem informatsiooni saada. siis äh, avalik riigipõhine aruandlus, see on väga tähtis küsimus, väga tähtis meede ka info avalikustamise jaoks kolmandate riikide jaoks, meil siin parlamendis on selle üle arutelu peetud ja äh, sain aru, et äh, sellega on meil võimalik suurendada kolmand-, äh, arenguriikide võimekust ja hoolitseda selle eest, et ettevõtted maksavad makse. maksukomisjon kohtus eelmisel nädalal ka Maailmapanga esindajatega ja neil on väga suured programmid äh, tõhusa administratsiooni ülesehitamiseks, mitte ainult maksude kogumise puhul, vaid ka riigi raha Äh, tõhusaks kulutamiseks. nii et meil tegelikult on siin ühine poliitiline probleem, äh, mis vajab lahendust, isegi kui vaatame Panama dokumente, meil on siin ühelt poolt võimekuse probleem, et kas meie ametivõimud on piisavalt võimekad selleks, et maksu õiglaseid äh, maksupoliitikaid sisse viia, aga teiselt poolt on meil ka poliitiline pro probleem. Panama dokumentides oli näha nimesid ja näiteks Islandi peaminister pidi astuma tagasi, seal olid ka äh, arenguriikide ähm, poliitikud ja nagu Maailmapangas öeldi, et vahel tegelikult ei soovita suuremat läbipaistvust ja tihedamat infovahetust, seda selleks, et äh, priviligeeritud eliiti äh, kaitsta. see on ka küsimus, mis meil tuleb siin tõstatada. siis mustad nimekirjad. esimees tõstatas vist selle küsimuse ka. meil on vaja sealt seda küsimust ka täpsemalt vaadata. meil on vaja selgeid äh, sanktsioone, vähemalt peaksime nende peale mõtlema siis, kui äh, äh, mittekorporatiivsed jurisdiktsioonid jäävad ka mittekorporatiivseteks, sest tegelikult meie põhiliseks eesmärgiks ongi ju muuta seda suhtumist ja meil on vaja tõesti usaldusväärseid sanktsioone, tõsiseltvõetavaid sanktsioone, muidu me ei saavuta küll nende käitumise muutumist. OECD puhul on võib-olla tähtis öelda veel ka seda, et äh, isegi kui Pepsi kava välja töötati OECD-s, äh, siiski G kakskümmend äh, võitleb selle rakendamise eest G kahekümnes on ka arenguriik, aga kõige tugevamad äh, on äh, siiski tööstusriigid ja võib-olla me peaksime siin võib-olla vahel arenguriigid lahku lööma selleks, et äh, kaitsta ka arenguriikide, eriti just kõige vähem arenenud riikide huve. nii et me töötame OECD raamistikus, aga me peame seal hoolitsema selle eest, et ka arenguriigid, just vähearenenud riigid oleksid esindatud. esimees, olen rääkinud liiga kaua, aga ma arvan, et siin toodi tõesti väga palju huvitavaid mõtteid meie jaoks välja. aitäh, härra raportöör! ja suur tänu ka kõikidele ekspertidele tegemist oli tõesti väga informatiivse ja viljaka aruteluga nüüd arengukomisjoni liikmed, annan teile teada, et me otsustasime, et Jeppe Kohvoldi ja Michali Toireri äh, raport äh,, mis on kõikides keeltes nüüd olemas, et selle muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmkümmend üks mai ja kui te soovite teha muudatusettepanekuid enda komisjoni vaatevinklist, siis äh, ootame neid põnevusega ja nüüd äh, järgmine paneeldiskussioon ja Linda, palun. jah, teatud teemasid oleme juba kajastanud, aga need kindlasti hakkavad korduma, nüüd räägime mis äh, rolli täidavad arenguriigid rahvusvahelise maksusüsteemi koostamisel. meil on kolm kõnelejat, härra Savior Mamba, ActionAid International Sambiast, võib-olla tema suudab valgustada meid Vase teemal, siis äh, Tove Reading äh, Eurodaadist äh, ja härra Sol Picciotto, professor Lancasteri ülikoolist. ja kõigepealt saab sõna härra Savior Mamba ja loodetavasti annate meile infot nii Vase kui ka muude teemade kohta aitäh, lugupeetud esinaine. mina töötan ActionAid International, aga ma olen Sambiast pärit ja ma olen viis aastat ka seal töötanud ja mul oli väga huvitav kuulda seda Sambia juhtumit vaseküsimuses ja kindlasti olen valmis äh, sellest rääkima, kui mul aega jääb. Sambias oli äh, üks juhtum, kus OECD esitas kaebuse mitmete vabaühenduste äh, ja nende allüksuste vastu Ähm, Sambias ja põhimõtteliselt oli tegemist konkreetsete teemadega ja probleem tõstatus auditist, mis koha peal läbi viidi, kus näitas, et allettevõte äh, rakendas teatud tavasid, millega vähendati või välditi siis maksude maksmist, nad suurendasid kuvus, kulusid ja müüsid vaske ilma igasuguse äh, dokumentatsioonita. Nad ei suutnud äh, näidata, mis hinnaga nad toodet äh, müüsid ja, ja auditi tulemus oli see, et Maksuamet peaks ümber hindama nende maksustamismäärad, sest tegemist on mitmete valdkondadega, sest nad näiteks kunstlikult suurendavad äh, palgakulusid ja erinevate tavade kombineerimine oli äh, siis äh, seotud maksudest maksustamise vältimisega ja maksudest kõrvalehoidumisega ja näidati, et et isegi äh, pearaamatuid oli võltsitud ja see on äh, juba tõsine maksupettus. kui rääkida sõnadest illicit ja illegal, siis see, mis on ebaseaduslik, on võib-olla nii äh, liiga hägune selleks, et määratleda teatud tegevusi, mida ettevõtted rakendavad. ma sellele teemale ei keskenduks, aga minu arvates on selliseid juhtumeid ja me hinnanguliselt kaotasime viisteist miljonit dollarit kahe aasta jooksul Sambias äh, selle ühe ettevõtte kaudu ja see on sama palju, kui Briti valitsus annab meile toetust sel ajal. Äh, Sambias on kaheksa sellist ettevõtet ja kui äh, minimaalselt need kaheksa ettevõtet rakendavad selliseid tegevusi, siis ühest küljest antakse meile abi Sambiale, aga teisest küljest kolm korda suuremad summad lähevad kaotsi. ja üsnagi palju on juba ära öeldud, seega tahaksin keskenduda kahele teemale. kõigepealt sooviksin tänada komisjoni selle raporti eest ja aitäh, et kutsusite meid siia. minu arvates on väga hea, et see raport on tuvastanud mõningad seosed rahvusvaheliste tegevuste Äh, vahel ja kohalike tavade vahel. aga meile teeb muret, et see seos selle vahel, mis toimub Euroopas ja selle mõju arenguriikidele seoses teatud äh, käsitletud meetmetega ei ole piisavalt rõhutatud raportis, sest teie mõjuhinnang arenguriikidele seoses konkreetsete maksumeetmetega riikide puhul, kas neid siis rakendada või mitte rakendada. mina tahaks rääkida Pepsist protsessist äh, rohkem. selge on see, et arenguriigid ei olnud äh, niivõrd kaasatud Pepsi väljatöötamisse ja me oleme näinud, et seal on rõhutatud äh, mitmeid valdkondi, mis on omased arenguriikidele. maksulepped, erinevad äh, Äh, teemad seoses kaevandusega ei ole saanud näiteks piisavat tähelepanu. aga kui vaadata Aafrika Liidu äh, raportit, millele, mis siin välja tuuakse, on see, et enamus äh, probleemidest leiab aset kaevandussektoris äh,, kus on kõige rohkem kaotada, on Nigeeria, Mosambiik, Angola, Sambia ja nii edasi. seega kaevandustööstus ja maksustamise äh, vältimine on väga oluliselt omavahel seotud ja Aafrika riikide puhul ei ole piisavalt äh, tähelepanu sellele pööratud ja me oleksime oodanud teistsugust tulemist seoses Pepsiga. kaasav raamistik sel viisil, äh, nagu ettepanek ette näeb, et äh, liikmesriigid lähtuvad sellest, milles juba on kokku lepitud. Uganda kutsub näiteks jalgpallureid justkui lepiks äh, suletud uste taga kokku teatud rängureeglites ja see on seegi, mis praegu just aset leiab. meil on vaja seda teemat rohkem avalikkuse ette tuua ja meil on vaja äh, mingit valitsus, avalikku aruteluringi. ja võib-olla protsessi on vaja aeglustada ja rohkem aega kulutada selleks, et üldine lähenemine paika panna. võib-olla ÜRO süsteemil on teatud probleemid aga see väärtus, mida sellest süsteemist saab, võiks olla seda väärt. minu teine, viimane punkt puudutab leppeid. nagu ma ütlesin, siis nende probleem näiteks Uganda ja teiste puhul, kus välditi kahesaja miljoni dollari maksmist, kasutades eh, lihtsalt eh, Mauritiusele rahade liigutamist, kakssada miljonit dollarit on Uganda hariduseelarve kogu aasta lõikes. seega me ei saa üle rõhutada, kui oluline nende negatiivsete teemade käsitlemine on selles osas, kuidas rahasid äh, liigutatakse. arenguriigid tihtipeale on need, kes kõige enam kaotavad. meil on raport, mis on äh, internetis kättesaadav põhimõtteliselt analüüsime me viitesadat maksulepingut arenguriikide ja Euroopa liikide vahel ja lähtusime erinevatest kriteeriumitest, üks nendest on järgmine, millised on kõige piiravamad äh, lepingud arenguriikidele, vaatasime ka seda, millised arenguriigid kõige rohkem äh, piiravaid lepinguid alla kirjutavad, siis näete, kuhu, kus riigid on, Ühendkuningriik oli üks nendest, kus olid väga piiravad äh, lepingud lisaks, eh, mis puudutab poliitika kooskõla eh, kaubandus- ja maksupoliitika vahel, Euroopa Liidu lähenemine eh, kaubandusvaldkonnas mõjutab ka maksundusvaldkonda. Pepsis, Pepsi protsess on väga oluline ja selle arvestamine on oluline enne uusi, uute poliitikate kujundamist ja kõiki neid nüansse on vaja arvesse võtta ja seda on võimalik teha ainult juhul, kui riigid, keda see mõjutab, on kaasatud, aitäh. aitäh, Toove, palun. Thank you very much, uh, madam chair. aitäh. kõigepealt äh, tulen selle küsimuse juurde, mis oli väga hea ja mille te enne tõstatasite, et kui me kutsume arenguriigid ka laua taha, kui me räägime üleilmsetest maksureeglitest, kas siis see kõik ei muutuks liiga aeglaseks ja et kas äh, kokkuleppele jõudmine on raske? aga see ongi demokraatia ja meie siin Euroopas oleme tavaliselt demokraatia põhimõtetest kinni pidanud ja eriti just maksuküsimuste puhul on minu arvates väga raske, kuidas Euroopa saab kaitsta süsteemi, Eh, mille puhul üle saja riigi on lihtsalt kõrvale tõrjutud ja siis otsustatakse reeglite üle. jah, ja neid äh, äh, reegleid peavad need riigid hakkama siiski rakendama, isegi kui nad ei olnud kaasatud nende väljatöötamisse. ja väga suur on surve arenguriikidele just rakendamaks neid äh, otsuseid, mis võeti vastu, kuigi nemad ise ei olnud laua taga. OECD võttis mõned aastad tagasi äh, otsuse, et kui ettevõte on tegev mitmes riigis, siis maksustamine peaks toimuma seal, kus on ettevõttel peakorter. hoolimata sellest, et üha rohkem arenguriike saab erinevate ettevõtete peakortereid, on peakorterid ikkagi põhiliselt OECD riikides just sellepärast arenguriigid ikka veel ei soovi ja ei taha OECD reeglitega leppida, sellepärast et OECD põhimõtteliselt pani paika reeglid, mis tulevad kasuks OECD riikidele. teine näide, miks arenguriigid ei soovi äh, neid äh, reegleid rakendada, on see, et see käe äh, või küünrapikkuse põhimõte ei toimi ja isegi OECD riikides see ei toimi. miks peaks see toimima arenguriikides? ma ei, tahaksin teada, kas keegi on tegelikult ka Pepsi tulemusi lugenud, see on kokku üle tuhande üheksasaja lehekse, lehekülje. aga kui te selle äh, tõesti äh, läbi loete, siis näete, kui vähe on neid riike, kes seda küünrapikkuse põhimõtet kinni äh, pea, küünlapikkusest põhimõttest kinni peavad. mis veel Pepsiga otsustati? see, et riigipõhide raporteerimine peaks olema salajane. see on tegelikult vastuolus otsusega, mille oli vastu võtnud Euroopa Liit abi, koostöös Euroopa Parlamendiga, et see peaks olema avalik, nii et tegelikult äh, Pepsiga minnakse hoopis teist teed. samamoodi mainiti ka äh, Äh, patendi erakorda. kui nüüd süveneda Pepsi, siis tuleb välja, et meil on tegelikult rahvusvaheliselt paika pandud juhend, kuidas patendi erakorda kasutada. see toob endaga kaasa veelgi rohkem ohtlikke ja agressiivseid maksustamistavasid. ja siin on selliseid riike nagu Iirimaa, mis ütleb, et ma rakendan Pepsi ja sellepärast viib sisse patendi erakorra, nii et enne kui me hakkame rääkima sellest, kas te toetate erandkorda või mitte, äh, tuleb rääkida sellest, mis asi see PEPS üldse on. ja nüüd, kui hakatakse rääkima PEPS kahest, siis see toob minule külmavärina tihule, sest meil on probleeme ka selle PEPS-iga ja üha rohkem otsuseid võetakse vastu ebademokraatlikult OECD on mitmeid kordi tulnud kokku näiteks G kahekümne raames ja on vastu võtnud seadust ja kohe, kui need otsused on vastu võetud, siis kutsutakse üles kõiki teisi ka neid otsuseid rakendama. esimest korda tehti seda siis, kui otsustati andmevahetuse üle. võeti vastu reeglid ja siis loodi üleilmne foorum ja arenguriigid võiksid, võisid siis sellega liituda ja reeglitest kinni pidada. sama tehti nüüd ka Pepsiga. me oleme neile kaks aastat rääkinud, et te peate laskma ka teised riigid läbirääkimiste laua taha kohe, kui reeglid olid vastu võetud, kutsuti kõiki riike üles osalema ja rakendama. niikaua, kui nad on äh, valmis alla kirjutama sellele tuhande üheksasajale leheküljele, mis on vastu võetud ja seal on tõesti lõhesid veel ja probleeme, siis nad võivad hakata rääkima sellest, kuidas neid lõhesid ja probleeme ületada aga see on väga suureks äh, kohustuseks arenguriigile, mis ei ole osalenud läbirääkimistes nüüd see viimane küsimus, kas äh, me saaksime ka väga paljud maksuparadiisid laua taha, kui me kutsume arenguriigid. mind üllatab, et pärast äh, Luksi lekkeid äh,, Šveitsi lekkeid ja pärast seda, mis Hollandis toimub, ikka veel kasutatakse argumente, et me ei peaks äh, tegema koostööd riikidega, mis on maksuparadiisid kui me mõnedest maksuparadiisidest lahti saame, siis me vähemalt teeme edusamme ja must nimekiri, kus on ainult osad riigid ja teised mitte ei toimi. miks? sellepärast, et tegemist on maksualase konkurentsiga. maksuparadiisid pakuvad nii-öelda toodet ettevõtetele, mis soovivad maksudest kõrv-, kes soovivad kõrvale hiilida maksudest ja kui me nüüd osad riigid paneme nimekirja ja teised mitte, siis me aitame šveitslastel, luksemburglastel, hollandlastel ja ameeriklastel tegelikult äh, maksukonkurentsis paremale positsioonile jõuda ärge unustage, et on väga palju Euroopa Liidu liikmesriike ja USA, mis ikka veel ei vaheta automaatselt informatsiooni arenguriikidega ja mis ei ole võtnud endale ka kohustust OECD reeglitest kinni pidada. nii et see on maksukonkurents, me kas võitleme kõikide pahategijate vastu või ei tee seda ja raha lihtsalt ühest salajasest paigast hakatakse teise liigutama. ja ei ole nii, et ÜRO maksukomisjon peaks olema nii-öelda tore ainult arenguriikide vastu, me peaksime ka ise peeglisse vaatama. meil on vaja üleilmset süsteemi, on üks riik, mis ei tunne kohustust nendest riikidest kinni pidada. isegi Brasiilia ja Hiina on oma maksureegleid välja töötamas, on üha rohkem äh, arenguriike, mis üritavad sisse viia erinevaid maksusüsteeme, nii et kaos suureneb veelgi, kui me äh, soovime maksuriik, kolmandatele riikidele maksureegleid ette kirjutada. see aga toob endaga kaasa veelgi rohkem seaduselünki, veelgi rohkem kõrvalehiirimist maksudest äh, Äh, maksude maksmise vältimist ja kaos muutub veelgi suuremaks. ja kes teab, järgmine kord on võib-olla siin hargmaised ettevõtted, kes küsivad minu käest, et äh, kuidas me lõpuks saaksime üleilmselt selle küsimuse lahendada. praegusel hetkel aga me kahjuks liigume kaose poole, aitäh! <laughs> Um, pessimistlik lähenemine, aga nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale ja jätkame teema käsitlemisega. professor Solbitšoto, palun suur tänu, aitäh kutse eest. ma saatsin teile ettekande, aga arvestades, et ajapiirang on tõsine, siis keskendun teatud teemadele, eriti mis puuduvad siirdehindadele, mis lähtuvad mõningatest teemadest, mis juba on tõstatunud. mina töötan äh, rahvusvahelise maksukeskuse uurijatega, mis tegutseb Ühendkuningriigis ja käsitletakse erinevaid maksuküsimusi. mina keskendun rahvusvahelistele küsimustele ja selge on see, et kui suurimad, äh, võimsamad äh, ettevõtted suudavad maksukeskkonda ära kasutada, siis saab see küsimuse alla äh, maksunduse usaldusväärsuse, mina olen koordineerinud ka Pepsi seirerühma, mis on rahvusvaheline uurimisrühm, kes on kõiki protsesse jälginud ja kõikide soovituste kohta oleme me ka uurimused, analüüsid äh, koostanud ja ma olen peaaegu kõik need kaheksasada lehekülge lugenud äh, kahe, G kahekümne mandaat oli reformida reegleid selleks, et hargmaiseid ettevõtteid saaks maksustada seal, kus väärtust luuakse, kus majandustegevus toimub. seal on ära toodud ka see, et suvere-, riikide suveräänsust peab äh, austama ja see on vastuoluline, sest selge on see, et ilma tugevama koordineeritud reegliteta äh, suveräänsus äh, jääb alla hargmaistele e, ettevõtetele ja koordineeritud lähenemine on see, mis aitab äh, riiklikku suveräänsust maksustamisvaldkonnas tugevdada ja see on äh, välja tulnud mitmetes artiklites, dokumentides, mis me oleme avaldanud Pepsi teemal ja nagu öeldud, siis tahaksin ma eriliselt keskenduda siirdehindadele. ka sellepärast, et see töö ei ole veel lõpule viidud meil on kolm raportit, kaheksa, üheksa, kümme Pepsi projekti raames, mis on siirdehindade juhendid läbi vaadanud, väga palju on veel vaja ära teha, mis puudutab teatud kasumivaldkondi ja siin on oluline ka digimajandus, mis jääb küsimuse alla maksustamise lähenemised ja see on väga oluline ka arenguriikidele ja seega tahaksime keskenduda siirdehindadele, et konkreetselt näidata, mis see, mis, mida ütlesid ka varasemad kõnelejad, OECD riigid on kapitali eksportijad, valdavalt äh, mõningatel juhtudel ka importijad ja hargmaised ettevõtted liiguvad mõlemas suunas, arenguriigid aga üldiselt äh, Äh, seal ei ole oma armaised ettevõtted, mõnes G kahekümne riigis siiski on. seega Pepsi tulemused on soodustanud riike, mille peakorterid on siis äh, kapitali eksportijad ja see mõjutab ka siirdehindade juhiseid. mul on aega ainult siin kokkuvõte teha, aga üldiselt öeldud, need muutused äh, juhistes äh, senini on tugevdanud olemasolevat lähenemist, äh, mis lähtub funktsionaalsest analüüsist, äh, mis käsitleb äh, hargmaist ettevõtet, mitte ühte kui ühte ettevõtet, vaid nii, nagu härra Montes ütles OECD reeglitest lähtuvalt, kus need käsitletakse justkui erinevate üksustena erinevates riikides, aga see tõesti toimib funktsionaalne analüüs nõuab, et maksuametid käsitleksid äh, teatud tegevusi, mis nõuab detailset äh, infot iga ettevõtte kohta, mida nad analüüsivad, siis on vaja välja tuua tegevused ja äh, see siduda kasumid teatud tegevustega ja kui vaadata nüüd põhivaldkonda, mis puudutab äh, Äh, siinkohal rõhutatud funktsioonid on välja toodud nii-öelda kontrolli funktsioonid ja see tähendab seda, et kui hargmaisel ettevõttel on üsnagi oluline tegevus teatud filiaalis, kui seal aga ei ole kontrollifunktsiooni, siis, siis on tegemist teatud väiksema kasumi äh, käsitlemisega. Google'i puhul oleme näinud seda Ühendkuningriigis, see kokkulepe, mis sõlmiti, kuigi me selle detaile ei tea, sest see on konfidentsiaalne, siis on selge, et selles on lähtutud sellest, et Google'i tegevus Ühendkuningriigis on justkui ainult rutiini funktsiooni, kuigi seal on tuhat inseneri, kes asuvad, kolm tuhat marketingi, turustamiseksperti tegevused äh, ei ole peetud põhitegevusteks ja järeldus oli selline, et kui neid tegevusi kontrollitakse mujalt, siis Briti hargmaine ettevõte, kes neid tegevusi teistes riikides äh, peaksid seda kasumit siis maksustama Ühendkuningriigis. jah, see toimib OECD riikide puhul, aga riigi puhul, kus on kapitali import siis enamus tegevusi selles ei läheks maksustamise alla, isegi kui nad on üsnagi ulatuslikud, näiteks äh, teadustegevus, paljudel ettevõtetel on laialdased äh, teadus- ja arendustegevused riikides nagu India, Hiina, aga samas ka Keenias, Mehhikos ja teistes riikides äh,. Ravimiettevõtted näiteks katsetavad oma äh, ravimeid mitmetes arenguriikides, aga neid käsitletakse läbivaadatud äh, juhiste äh, kohaselt kui äh, selliseid tegevusi, mida ei maksustata sellisel viisil, aga see ei ole sobiv mitmetel põhjustel. ja seda käsitleme oma ettekande viimasel slaidil. see tähendab seda, et Maksuamet peab lähtuma juhtumipõhiselt OECD ja teised üritavad äh, oma võime, seda võimekust suurendada, aga mina teeksin ettepaneku, et selleks, et äh, tõhusat süsteemi võimekust luua, siis see ei ole kestlik lähenemine. reegleid äh, on vaja ümber kujundada, mõnedes riikides on juba alternatiivsed lähenemised, Brasiilias näiteks pikka aega on marginaalisüsteem äh, ja mis nende arvates toimib palju paremini, see on lihtne, selge ja Maksuametil on raske, lihtne seda kontrollida ja vähendab korruptsiooni ning ei, ei ole niivõrd keerukas. OECD peaks uutes juhistes on välja tooma vastavad vahendid, lähtudes safe harbori põhimõttest. see võib olla hea lahendus, aga me peame vaatama, mida nad silmas peavad meie oleme avaldanud töödokumendi koos kolleegi Michael Dursiga, kus on äh, kujundatud äh, selline netomarginaali põhimõte, kus me näitame kasumimarginaali, mis on äh, hargmaiste ettevõtete maailma kasumimarginaalist lähtuvalt ja üsnagi tagasihoidlik viis protsenti ja tema kogemus Äh, ja kogemusest lähtuvalt ütleb ta, iga filiaal näitab minimaalselt kakskümmend viis protsenti kasumit, lähtudes oma tegevusest äh, ja see oleks ikkagi suurem kui see, mida nad äh, saaksid praegusel hetkel lähtudes OECD juhistest ja seda oleks lihtne rakendada ja see oleks võimalik lahendus, mida ka seni Pepsi puhul ei ole arvesse võetud. BEPS kaks, nagu on rõhutatud, siis kuigi see kasumi jagamise marginaal on juba arvesse võetud ja seega OECD riigid üritavad piirata seda, kuidas seda meetodit äh, kasutatakse. võimalik on see, et laiemas raamistikus nõuavad arenguriigid nüüd äh, selliste alternatiivsete lähenemiste väljatöötamist, aga mina teeksin ettepaneku, et kui teie tõesti saaksite seda toetada, siis igasugune BEPS kaks ei tohiks piirduda sellega, mida juba on otsustatud, vaid peaks olema avatud äh, sobivamatele lahendustele, mida on vaja mitte ainult arenguriikidele, aga kõikidele riikidele, aitäh! aitäh, siin oli väga huvitavaid märkusi, kindlasti tuleb selle kohta ka küsimusi ja kõigepealt saab sõna proua Kummes. aitäh nende sõnavõttude eest ja mis tõid väga selgelt välja need probleemid, mis meil on, kui me üritame siin maksusüsteeme välja töötada me mitte ainult ei ürita välja töötada maksusüsteemi, mis oleks lihtne, läbipaistev, lihtne hallata ja korruptsioonile vastupidav, aga teiselt poolt tegeleme me ju ka maksuparadiiside küsimusega. ja ma usun, et selles mõttes meie äh, korruptiivsed mahhinatsioonid on ka kogu maailma laiali viidud ja väga palju sellest, mida me oleme siin näinud, on leidnud kordamist ka teistes maailma osades nii et äh, see on see, millal kannatavad äh, kannatavad ka Euroopa maksumaksjad, nagu näiteks minu koduriigis. meil ei, ei ole enam raha, et äh, haridusse, tervisesüsteemidesse, sotsiaalkaitsesüsteemidesse investeerida, sest kogu see raha on pargitud äh, maksuparadiisidesse see kehtib väga paljude riikide kohta, eriti ka arenguriikide kohta ja siin on meil väga suur vastutus, see on täiesti vastuolus meie arengupoliitika eesmärkidega, mille puhul on ju meie eesmärgiks anda abi, aidata neil võimekust üles ehitada. aga samal ajal jääme me selle täiesti äh, õudse süsteemi juurde, kus rikutakse meie maksumaksjate õigusi ja ka teiste riikide maksumaksjate õigusi. proua Raidingu kõnes tuli iroonia väga hästi välja, see on tegelikult praegusel hetkel salatsemise äh, kaitsmine. ja siin maksukomisjonis ja ka tulevases Panama dokumentide komisjonis tuleb meil mõelda selle peale, kuidas teha koostööd ÜRO-ga, kuidas võidelda salatsemise vastu. kui me oleme lasknud äh, kleptokraatidel äh, võimu üle võtta arenguriikides ja ka meie riikides, et kuidas seda kõike siis vältida või seda süsteemi muuta. Maria Hoibruk. aitäh. aitäh kogu selle ulatusliku teabe eest, on tegelikult äh, poliitika sisidusest väga erinev arusaam, kui me ühelt poolt räägime nendest võimalustest maksude maksmisest kõrvale hiilida äh, ja siin irooniliselt räägime süsteemist, mis võib olla inimestele ka kas kasulik või kahjulik samaaegselt ja samas me maksame suuremeelselt arenguabi ja nii edasi ja nii edasi ja nüüd palun äh, tehakse selline avaldus poliitik-, poliitika sidususest nii eh, kaubandus- kui maksupoliitikas. nüüd me peame seda olukorda tõesti väga täpselt vaatama, oma poliitikad läbi vaatama, üle vaatama. me suudame saavutada oma eesmärgid ainult siis, kui kõik meie poliitikavaldkonnad tegu-, toimivad ühesuunaliselt rahvusvahelise koostöö oluline osa maksustamise vallas toimub ÜRO ja OECD mudelite põhjal kaheksakümmend protsenti maailma riikidest on sellest tegelikult jäänud kõrvale. kuidas me saaksime tegutseda nii, et me suudaksime kaasata kõik maailma riigid, et me saaksime koordineeritult ühiselt välja töötada reeglid, Eh, selleks, et leida ühine alus maksustamisküsimustes. kas ei oleks võib-olla õigem luua riikidevaheline institutsioon, mis tõhustaks rahvusvahelist koostööd maksustamise vallas või ja kas seda ei peaks mitte looma ÜRO juures, kus me saaksime kõiki neid küsimusi arutada, kus me saaksime Eh, tagada selle ÜRO uue institutsiooni võimalikult laiapõhjalise tegevusplatvormi. praegustes institutsioonides, mis praegu toimivad, minu meelest ei ole selline üksmeel saavutatav. kas keegi veel soovib sõna saada? hästi. mul on ka üks küsimus professor Tocciotole see oli üpris keeruline ja väga kiiresti võtsite need küsimused läbi, aga see viimane mõte, et ettevõtted peavad deklareerima oma kasumi protsendi erinevates riikides, selgitage seda natukene. ma eeldan, et meil on väga raske muidu nende üleilmsest kasumist äh, pilti saada ja siis nad peavad selle nii-öelda tulpade kaupa välja tooma, et need riigid, kui palju nad, kus on teeninud, et siis iga riik saab sealt ka siis oma maksu välja arvutada. kes soovib kõigepealt ekspertidest sõna saada? teeme siis vastupidi, alustame professoriga ja siis ülejäänud, äh, aga teil on kõigest paar minutit, sest raportöörid saavad ka veel sõna. see, ma siin tõesti esitlesin väga pikka uurimistööd ja tõesti üritasin äh, selgitada, jah, praegu olemas reeglid on väga kahepidised, nad lubavad äh, ma-, amet, maksuametitel kohandada äh, kasumeid, aga seda tuleb teha sõltumatu üksuse põhimõttel ja siis äh, vaatavad teda nagu hargmaist ettevõtet, mis pole aga õige. nüüd Pepsi projektid tulemuseks on see, et tegelikult äh, kõiki probleeme ei ole lahendatud. kui me räägime kuludest, siis tegelikult on siin äh, metodoloogia muutunud ebaproportsionaalseks, nagu näiteks äh, ühised kulud kesksetele teenuste puhul. keskuste kasumi puhul on aga jäädud vana süsteemi juurde näiteks äh, tuleb alustada Google'ist Ühendkuningriigis või mõnes teises riigis ja vaadata seal tema varasid. meiega leiame, et ei saa sellist ühepoolset lähenemist kasutada üleilmset kasumi puhul. andmed on olemas, võib alustada finantskontodest, me võiksime rääkida näiteks äh, konsolideeritud finantskontodest, mille kohta info tuleb börsidele avalikustada ja tuleb küsida, et kas seda saaks kasutada ka maksude jaoks, saab küll. näiteks eh, äriühingu ühine konsolideeritud tulumaksubaas võiks olla näiteks üheks võimaluseks, aga meie siin oleme pakkunud teistsugust lähenemist, kus eh, kasutatakse äh, näiteks kahtekümmend viit protsenti operatiivkuludest või müügituludest. tegemist on lihtsa metodoloogiaga, mida saaks kasutada kohe. see oleks võib-olla proportsionaalne lähenemine kohe, aga see aitaks meil selle poole liikuda. tegemist oleks miinimumtasuga, miinimummaksuga, aga miinimummaksu sisseviimine üleilmsele kogutulule oleks siiski parem kui praegune mitte midagi maksustamine. aitäh! aitäh! küsimus selle kohta, kuidas leida lahendus sellele kõigele. ma arvan, et äh, ÜRO-s oleme seda juba mitu korda näinud. mina ise olen äh, ka ÜRO nimel kampaaniaid pidanud. Äh, mis saab siis, kui koalitsioon moodustatakse nende vahel, kes tõesti soovivad äh, Äh, midagi sisse viia, aga me siin Euroopa Liidus ei ole ühesugused. meil on tähtis, et äh, need, kes ei ole maksuparadiisis Euro, paradiisid Euroopa Liidus, ühendaksid oma jõud ja, ja siis üheskoos võtaksid vastu otsuseid, et näha, kes blokeerib. ÜRO ja OECD läbirääkimiste puhul on probleemiks see, et äh, Nad on salajased ja me ei näe teksti isegi mitte enne, kui otsus on vastu võetud. me ei tea, kes blokeerib, me ei tea, millised valitsused ajavad sõrgu vastu, me ei tea täpselt, mis toimub. ÜRO mudel on hoopis teistsugune ja meil on siin ka üks pretsedentjuhtum ja põhjus, miks ma ka ütlesin, et hargmaised ettevõtted varsti ühinevad ja nõuavad üleilmset lahendust, on see, mis juhtus paar aastat tagasi, kus äh, meil oli biopiraatluse juhtum äh, arenguriigid väsisid nii ära sellest, et neile räägiti, et nad kaotavad miljardeid ja nad hakkasid hargmaiseid ettevõtteid äh, välja lööma, nad ei andnud neile juurdepääsu, kui nad ei jaga tulu, nad ütlesid, et kui te ei jaga tulu, siis te ei saa ka juurdepääsu meie riikidele ja see on suurepärane lahendus nendele riikidele, kes näevad, et nad ei saa mitte mingit kasu ja sellepärast nad ütlevad ettevõtetele, et ei tule meie riiki. kui teie ei äh, soovi ka meie heaolu nimel töötada, siis me ei lase teid oma turgudele, me kaitseme neid. see on selline valulik lähenemine, see võtab aega Äh, ka üleilmse lahenduse töötamine, väljatöötamine võtab aega ja kui te ütlete, et OECD kaudu saab seda teha kiiremalt, siis ma pole päris kindel, sellepärast et see nii on, sest OECD lahendus töötati ka välja viisteist aastat tõesti, dokumente võib-olla tõesti kirjutatakse kiiresti, aga poliitilist tahet, kui ei ole, siis väga kiiresti edasi ei liiguta ja siis ma ei, tegelikult ei tea, kas me saame siin üldse kiirusest rääkida. ja tõelised üleilmsed läbirääkimised annavad tegelikult võimaluse lahendada see probleem. Jaak Seiver viimasena jah, mõned märkused eh, esimese küsimuse kohta. proua Koomes küsis eh, salatsemise kohta. jah, see on tõsi, aga maksuparadiisi lõid kolmandad riigid ja ka Aafrika äh, juhid kasutasid seda Ghana, Keenia, teised Aafrika riigid võivad olla ka finantskeskused või maksuparadiisid, nii et äh, tegelikult teie riikidesse salatsemine meile sisse toodi ja Euroopa riigid peaksid nüüd midagi ette võtma, otse loomulikult muidugi koostöös arenguriikidega tahtsin seda lihtsalt toonitada, nii et see, et siin öeldi, et areng, Aafrika riikidel on need erihuvid, siis nad on huvitatud ka selle süsteemi edasiarendamisest, et see ei ole nüüd küll päris äh, õigustatud. aitäh meie ekspertidele nende kommentaaride eest ja ma annan nüüd sõna kahele raportöörile meie komisjonist, arengukomisjonist ja Janice Laine esimesena, palun, viis minutit. suur tänu, aitäh ja kõigepealt suur tänu selle ühiskuulamise eest. minu arvates on väga oluline eh, seda teemat käsitleda ka arenguperspektiivi arvestades. suurt hulka raha on võimalik räägit-, liigutada vaid eh, Äh, väga lihtsalt ja loomulikult on meil vaja üleilmsel tasandil äh, tõhususe huvides neid äh, vahendeid kohandada. eelmine aasta vastutasime ma raha, raporti eest, mis puudutas maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist arenguriigis, palusime me komisjonil reageerida. härra Muamba ütles alguses äh, kui laiaulatuslik on see probleem. eelmisel aastal Aafrika Liit äh, näitas, et äh, triljon äh, dollarit on läinud kaduma, mis võrdub arenguabiga, mida on saadud nende riikide poolt. eelmise aasta raportis me nõudsime kahjuks, nagu Linda ka varasemalt ütles, siis meid Addis Abebas kuulda ei võetud selleks, et ÜRO maksukomisjoni võiks tõesti valitsusvaheliseks äh, organisatsiooniks kujundada, et kõik saaksid kaasa luua rahvusvaheliste reeglite kujundamisel. praegusel hetkel OECD-s suur, väike hulk rikkaid riike äh, suletud uste taga kujundab neid äh, üleilmseid maksureegleid. Panama dokumendid näitavad taaskord, taaskord, et üleilmsed probleemid vajavad laiaulatuslikke lahendusi meil on vaja uusi institutsioone, kes sellega tegelevad, arenguriigid ei ole olnud osa Pepsi läbirääkimistest võrdsetel alustel. rahvusvaheline maksureeglite reformimine, kus enam kui sada viiskümmend riiki on kõrvale jäetud ja samas vähem kui viiskümmend on äh, need, kes otsustavad, ei saa meile anda tulemust, mis kõigile sobib. Pepsi protsess ja teised protsessid on esimeseks sammuks äh, pikemal teel ja siin ei ole mingit universaalset lahendust, me peame lähtuma äh, sellest, äh, kuidas liikmesriigid on hinnanud seda maksusüsteemi mõju arenguriikidele ja võimekust kaitsta oma maksubaasi ja väga hea meel oli kuulda varasemalt härra Manserviisist, et julgustatakse liikmesriike neid analüüse läbi viima. mis puudutab maksuleppeid äh, arenguriikidega, siis äh, me peame lähtuma sellest mudelist, et tagada äh, õiglasem tulujaotus. mõned meetmed nendivad, et rahvusvahelisel tasandil on kasutu, kasutan siin tugevaid sõnu, need on täiesti kasutud arenguriikidele Need on head sammud õiges suunas, ärge mõistke mind valesti, aga nad ei ole piisavalt head, eriti lähtudes arenguperspektiivist. Neid vahendeid on vaja kujundada, võttes arvesse konkreetseid olukordi ja arenguriikide vajadusi. läbipaistvus maksab väga vähe ja võitluses maksudest kõrvalehoidumise ja maksudest vältimisel on meil vaja arvesse võtta Äh, erinevaid nüansse, automaatset teabevahetust äh, maksuametitega nendes riikides, aga arvesse võtma, et neil on vaja üleminekuaega selleks, et võimekus äh, koguda ja hallata neid teabeid ja sel ajal ei tohiks neid kõrvale jätta ka protsessist. ja loomulikult ainult täielik rakendamine väljaspool Euroopat võimaldab vältida läbipaistvuse puudumist. ehk siis lihtne ettepanek puudutab seda, et ettevõtete lävend, kus me räägime seitsmesaja viiekümnest miljonist äh, käibest, jätab mitmed armaisad ettevõtted kõrvale ja nõuab aruandlust riigipõhiselt euro-, vaid Euroopa Liidu siseselt ja see, mis puudutab äh, neid mittekoostööalteid äh, jurisdiktsioone, siis on vaja arvesse võtta ka Euroopa Liidu maksuparadiise, aga jällegi see, nagu öeldud, siis see nimekiri tõenäoliselt saab olema äh, valikuline ja kindlasti ka väga poliitiline ja nimekirju tuleks väga lühike esinaine katkestab ja palun lõpetage, jah, ma lõpetangi kohe Panama dokumendid tõid selgelt välja, et avalik surve võib olukorda muuta. me ei tohi unustada, et see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, suur hulk raha läheb kaotsi arenguriikides äh, tänu äh, äh, maksudest kõrvalehoidumisele ja meie tegevus muutub seetõttu ebatõhusaks ja meil on vaja seega üleilmset lähenemist nende lahenduste leidmiseks, aitäh! suur tänu ja järgmisena kolleeg Sanchez teen väga lühidalt, aga räägin hispaania keeles. Muchísimas gracias por haber organizado este, este debate conjunto, me parece que es un tema aitäh, aitäh selle eh, ühiskuulamise eest. Panama Leaks näitas selgelt, kui palju avaliku sektori raha meilt varastatakse aga me avastame neid olukordi väga vähe. juulis me võtame Euroopa Liidu liikmesriikidega ühiselt äh, vastu otsuse, kuid me ei hakka seda ja siis ellu viima ja teeme praktikas hoopis midagi muud Adissa koht, Adissa Beba kohtumisel võtsime endale siduvad kohustused, muuhulgas äh, toetada arenguriiki ja see on erakordselt oluline, et et äh, tagada arenguabi rahaliste vahendite suurendamine. ma arvan, et me oleme kõik üksmeelsed selles, et see kõik on tõesti väga oluline, sest õiglaste progressiivsete maksusüsteemidega saavutame me äh, sotsiaalset, sotsiaalseteks eesmärkideks kasutatavate vahendite kogumise see on ka tegelikult kestliku arengu osa, mille suhtes oleme võtnud vastu ühisdokumendid ÜRO-ga. me peame tagama ühiskondade demokraatliku arengu e, ja see kõik seondub ka tegelikult Äh, demokraatiaga, kui me räägime majanduse edasisest arengutest, sest oluline on seada majandus kodanike tervi-, teenistusse ja mitte vastupidi. siin selles valdkonnas on praegu läbipaistvusega väga kehv, see annab võimaluse maksudest kõrvalehiilimiseks, kuritegelikud organisatsioonid lõppkokkuvõttes rikuvad inimõigusi ja tegelikult, eh, kui me räägime LuxLeaksist, Wikileaksist, siis see teeb inimesed relvituks, ent niisugusel kuritegevusel pole isamaad ja selline hargmaine tegevus aitab neil ka edukalt püsti seista. meil on vaja teabevahetust tihendada ja kõik see seda tuleb arvestada kaubanduskokkulepete sõlmimisel. me peame looma raamistiku, õigusraamustiku, mis tegelikult paneks inimesed järele mõtlema, et kas ikka võib teiste õigusi jalgadega trampida. siin on tegemist fiskaalpiraatlusega ja see tuleb arenguriikides lõpetada. see öö, äh, toetab kolonialismi ja meie aga ei saa koloniaalpoliitikat toetada. paljud meist öö, äh, on selle poolt, et karistamatuse olukord lõpeks. aitäh, et võtsite need teemad nii hästi kokku härra Lamassoor pidi kahjuks äh, lahkuma, sest äh, Prantsusmaal on äh, rongiliikluses streik ja ta pidi ruttama varasema rongi peale hetkel on meil siis maksusüsteemis mitmeid muutusi ka ÜRO-s ja, ja loodetavasti neid teemasid käsitletakse. arengukomisjonis äh, äh, räägiti sellest, kuidas Aafrika liigis sooviti seda olukorda transpordi valdkonnas reformida ja, ja kasutusele võtta ja me peaksime järele mõtlema selle potentsiaali üle. see, mis mulle muljet avaldas, puudutas äh, seda et äh, see raha, mis läheb äh, maksude mittelaekumisest kaduma, on äh, ühe riigi hariduseelarve. me vahel unustame, kui väikesed on arenguriikide eelarved, kui me rääkisime Ebolast, siis näiteks Libeeria puhul kogu eelarve oli väiksem kui hariduseelarve minu riigis kogu aasta kohta. kui me räägime selliste keeruliste probleemide lahendamist, seega ei ole mõistlik rääkida sellest, Äh, mis, äh, kas me räägime, mis protsentidest, samas kui me seda maksuvaldkonda ei käsitle. ma ei taha, et Aafrika äh, arenguabiga rahastab oma riigi haldust, vaid me tahame, et nad koguvad oma makse ja kasutavad seda oma rahva heaks. kui me neid probleeme ei lahenda, siis ma ei tea, kuidas me suudame lahendada probleeme nagu rändeprobleem ja me peame need all, ähm, rände algpõhjused lahendama ja tegema seda ja teist, aga see ongi see rände algpõhjus, äh, vaesus, äh, avalike teenuste puudumine ja normaalse elu puudumine ja mul on väga hea meel maksustamiskomisjoni teemade üle ja loodetavasti ei lähe äh, need ettepanekud kaotsi aitäh teile kõigile, aitäh meie kõnelejatele, kes äh, meid äh, olulisel määral valgustasid, jah, meie aeg oli väga piiratud ja teil oli väga palju öelda, aga te saate meile ka edastada infot nii nagu tavaliselt ja aitäh äh, selle koosoleku korraldamise ja, ja kõneleja tänab ka tõlke kahe lisaminuti eest, aitäh!